oluline saada Euroopa eh, ülene konsensus eh, täiskogul sellele, aitäh! suur tänu härra Tahvile, suur tänu ka kõikidele nendele, kes arutelus osalesid ja sellega on nüüd arutelu lõppenud. nüüd järgmine päevakorrapunkt. Geoffrey van Ordeni raport ja see käsitleb edusamme miinivastases tegevuses ja härra Van Ordenil on neljaks minutiks sõna. Uh, uh, suur aitäh, proua president, kõigepealt tuleb öelda, et väga kahju on sellest, et seda olulist küsimust ei arutata täiskogul ulatuslikult. kõik fraktsioonid toetavad seda dokumenti, ma tahan tänada kõiki variraportööre suurepärase koostöö eest tuhande üheksasaja üheksakümnendatel töötasid paljud meist selle nimel, et keelustada jalaväemiinid. me teame, et igal aastal tapavad nad tuhandeid inimesi ning vigastavad veel tuhandeid. relvajõud nõustusid, et jalaväemiinid ei mängi enam kriitilist rolli nende relvastuses. rahvusvaheliselt mobiliseeriti ressursse ja poliitilist tahet valitsuste ja vabaühenduste poolt, võitlemaks selle nuhtluse vastu, mis mitte ainult ei tapa inimesi, vaid pärsib ka arengut vaestes riikides, kus on toimunud sõda. me oleme kirja, kirjutanud alla deklaratsioonile ning me loodane, et, loodame, et see protsess üsna varsti ka lõpule viiakse meid paneb imestama, et see protsess endiselt veel kestab, kuigi on saavutatud nii mõndagi. üle üheksakümnes riigis on endiselt veel jalaväemiinide kahjusid, endiselt inimesed hukkuvad ning endiselt kulutatakse tohutult raha nende peale. meie arvates oleks sobilik pöörata veel kord tähelepanu sellele küsimusele, eriti arvestades seda, et Euroopa institutsioonid on selles küsimuses väga tegevad, ma tervitan Euroopa Komisjoni äh, paljusid liikmesriike, USA-d ja Kanadat selle puhul, et nad on selles küsimuses väga tegusad olnud. me mõistame, et et äh, sõja järel äh, võivad kahju teha nii kassettlõhkeained kui ka muud lõhkeained aga ja, ja meie motiivid on väga head. samas ei saavuta mitte midagi läbi enesekiituse. me toome välja need riigid, näiteks Birma ja Liibüa, kes on hiljuti kasutanud uusi jalaväemiine. mässulised grupeeringud, nagu näiteks FARC, toodavad ise selliseid miine ning paljud mässulised kasutavad improviseeritud lõhkekehasid, mis ei tapa mitte ainult meie sõdureid, vaid ka tsiviilelanikke. seega peame me keskenduma nendele, kelle tegevus endiselt tabab süüt-, süütuid tsiviilelanikke, kes ajavad oma igapäevaasju. selle raporti koostamise ajal koostati, korraldati jaanuaris seminar mil-, mida aitasid korraldada rahvusvaheline Punane Rist, Genfi jalaväemiinide vastane organisatsioon, Halo sihtasutus ning ka Euroopa Välisteenistus. samuti esitati kirjalikke ettekandeid paljude inimeste poolt. meie ühe üksmeelne arvamus oli, et komisjon peaks eraldama eraldi eelarverea jalaväemiinide vastaseks võitluseks. aga meil on praegu majanduslikult rasked ajad paljudes riikides. raporti peamine sõnum on, et me peaksime sihtpärasemalt tegutsema miinide vastu, keskenduma nendele, kes vajavad tõeliselt abi ning õhutama riike, kellel on piisavalt raha, eraldama ka piisavalt ressursse võitluseks jalaväemiinide vastu paljud riigid, nagu näiteks Angola, sõltuvad suuresti rahvusvahelisest abist ning teised riigid, nagu näiteks Bosnia, on sellised, kus on konflikt läbi, kuid on, kus leidub palju jääklõhk, äh, lõhkekehasid, mis pärsivad arengut. meil on tarvis öö, äh, öö, äh, tegeleda ka koolitusega des-, demineerimise asjus lõpetuseks tahaksin ma öelda, et meil on tarvis rohkem rahvusvahelist koordineeritust, prioriteerit- eh,, prioriteetide paikapanemist, paremat aruandlust ning fondide paremat kasutamist. jalaväemiinide eh,, eh, jalaväemiinid ohut-, ohustavad reaalset arengut ning inimeste elusid. suur aitäh, härra Van Orden! nüüd vaba mikrofon kõigepealt proua Passescu. suur, suur aitäh, härra proua president. ma arvan, et härra Van Ordeni raport avab uuesti selle arutelu ühe turvariski asjus, mis endiselt ohustab ka Euroopat. jalaväemiine kasutati äh, laialdaselt konfliktides, nagu näiteks Balkani sõjad ja mil-, ja, ja see tõi kaasa väga suuri inimkaotusi kõikidel kannatanud riikidel ei ole võimalusi demineerimisega tegeleda. ning vahel on ja, ja eriti ohustatud on tsiviilelanikud, kes langevad õnnetuste ohvriks. vabaühendused äh, aitavad rahvusvaheliselt võidelda, äh, demineerida lõhkekehasid. me peame aga aitama ka kannatanud riike spetsialiseerunud vabaühendused peaksid andma oma parima, et see nuhtlus lõpuks kaoks. suur aitäh! suur tänu, proua Passescu! proua Kopa! proua president, sotsialistid ja demokraadid parlamendis on olnud ähm, on tervitanud seda, et kümme aastat peale lepingu sõlmimist näeme me nüüd, et äh, tapetud tsiviilisikute arv läbi jalaväemiinide on langenud. rahvusvaheline pingutus on kindlasti olnud selle taga, et jalaväemiine äh, kahjustada. endiselt on inimesi, kes äh, selle läbi hukka saavad. Äh, küsimus on, kuidas edasi minna ja kuidas oma rahvusvahelist tegevust tõhustada. ma arvan, et aeg on käes, et vaadata laiemat pilti ja tegutseda Äh, sidusal moel ning äh, see tooks kasu nendele elanikele, keda jalaväemiinid äh, kõige enam ohustavad. rahvusvaheline tegevus peab olema ka kassett lõhkeainetele ning sõjategevusest maha jäänud lõhkeainete avastamisele suunatud. väga sageli saavad hukka tsiviilisikud ja ka lapsed nii et äh, suur aitäh selle suurepärase raporti eest kolleegile ning äh, sellele, kuidas ta on variraportööridega head koostööd teinud, aitäh! suur tänu, proua Lunatšek! suur tänu, proua president! ka mina sooviksin olles äh, üheks variraportööriks, tänada härra Van Ordenit väga hea raporti, väga hea koostöö eest, sellepärast et see, sellesse raportisse on kaasatud ka kõik meie muudatusettepanekud või vähemalt suurem osa neist. ja meil peaks tõesti olema ka laiaulatuslikum arutelu selle osas. mina sooviksin tähelepanu pöörata ühele teemale, ähm, mis tuli peale seda, kui meil arutelu toimus Ahveti komisjonis. Äh, maikuus erinevate vabaühenduste äh, koalitsioon tulid välja aruandega ja ma näitan seda aruannet, nimelt see puudutab öö, äh, olukorda kassettlahingu äh, moona valdkonnas ja siin tuuakse välja erinevad ettevõtted, äh, kindlustusettevõtted, kes tegelikult endiselt toetavad kassettlahingumoona tootmist ning me peame oma äh, aru, äh, oma raportis ka rõhutama, et me peame ähm, tõkestama sellist tegevust. nii et äh, palun, ma teen ka teile üleskutse, et takistage sellist tegevust, toetage neid vabaühendusi nende pingutustes, et me enam ei toetaks sellise lahingumoona tootmist. suur tänu ja nüüd härra Obermeier. suur tänu sada miljonit eh, jalaväemiini on endiselt eh, veel terves maailmas olemas ning seitsekümmend protsenti ohvritest on tsiviilelanikud. ja Ottawa konventsioon oli samm ühes suuna, õiges suunas, kuid sellegipoolest Euroopa Liit peab vaatama ka oma liikmesriikide poole ning kuuskümmend kuus aastat peale eh, teist maailmasõda minu koduriigis Lintsis on endiselt veel lõhkemata lahingumoona olemas ning äh, selle äh, lahkema, lõhkematu lahingumoona kõrvaldamine maksab umbes kaks tuhat äh, eurot ja selle peavad kinni maksma vastavate ähm, ähm, maatükkide omanikud. nii et me peame siin rohkem tähelepanu pöörama ka koolitusele, nii et koolituse teema on tõesti väga oluline. samuti, mis puudutab nende ähm, mahajäetud lahingumoona öö, osas teadlikum, teadlikustamise tõstmist, siis see on ka samuti äärmiselt oluline. palun, Helek Elam. Thank you very much, madam. suur aitäh. Äh, kolleeg raportöör on äh, kokku pannud äh, väga õigeaegse ja suurepärase raporti, see on väga mm, hästi ekspertide poolt ette valmistatud alustel. see raport viitab teatud riikidele, kes ei ole miinide keelustamise lepinguga veel liitunud, näiteks Venemaa. Venemaa äh, võeti ära äh, jalaväemiinide kasutamise nimekirjast eelmisel aastal, aga jalaväemiinide varud Hiinas ja Venemaal on ka väga suured. Neid on äh, umbes sada kakskümmend neli miljonit kahe riigi peale kokku see raport viitab ka sellele, et teatud riigid äh, liiga palju loodavad rahvusvahelisele abile. see on ju kõigepealt ikkagi nende riikide äh, ülesanne, kus jalaväemiinid on, et need kahjustuks teha. ja selle raporti viimane sõnum on see, et ohvreid tuleb aidata. see on pikaajaline väljakutse ja suurt rahvusvahelist solidaarsust on vaja äh, selleks, ka Euroopa Liidu fonde on selleks vaja rakendada, aitäh! suur aitäh, see on vaba mikrofoni lõpp ja annan volinikule sõna. suur aitäh, proua president, head parlamendi liikmed, me tervitame seda raportit, mis puudutab äh, edusamme miinivastases tegevuses. Äh, väga palju edusamme on tehtud selles valdkonnas, aga endiselt on palju veel teha eriti mis puudutab äh, kõige haavatavamaid riike, kellel on endiselt vaja rahvusvahelist äh, toetust ohvrite abistamisel. eesmärgiks on täielik jalaväemiinide äh, kahjutuks tegemine ja kaotamine ning sotsiaalsete ja majanduslike probleemidega tegelemine. raport väga õigesti viitab sellele, et kuigi uute miinide ohvrite arv väheneb, siis on endiselt äh, ohvriabi väga vajalik. see tähendab tegelikult äh, humanitaarseid ja arenguväljakutseid. raport viitab äh, suurele panusele, mida rahvusvaheline kogukond on juba teinud selles valdkonnas. osa sellest panusest tähendab ka seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid on kollektiivselt äh, taganud äh, poliitilist, teaduslikku ja rahalist abi selleks, et äh, miinide vastast tegevust toetada kogu maailmas finantstoetus on olnud umbes üks koma kaheksa miljardit eurot viimase kümne aasta jooksul. see tähendab tegelikult pool miinivastase võitluse kogu rahast, mis maailmas sellele pühendatakse meie tegevus on võtnud mitmeid äh, vorme. esiteks äh, ühtsed äh, välispoliitika tegevused, me oleme toetanud demineerimist, me oleme Ottawa konventsiooni eesmärke püüdnud täita nii palju kui, nii hästi kui võimalik, samamoodi oleme toonud mm, uusi riike liitumaks selle konventsiooniga ja nüüd nõukogu äh, Äh, otsus peale Ottawa konventsiooni läbivaatamise konverentsi, äh, mis Kolumbias kahe tuhande üheksandal aastal mm, äh, toimus, uued tegevused. läbi arenguabi on Euroopa Liidu eelarvest pühendatud umbes nelisada miljonit eurot kahe tuhande kahe, kahe tuhande kümnenda aasta perioodiks, et see, et selle probleemiga tegeleda Äh, edasi on vaja oluline äh, ühenduse tegevuste äh, suunised läbi vaadata selles valdkonnas. Need suunised peaksid miinide vastase võitluse viima sisse ka rahvuslikesse tegevuskavadesse ning julgeolekutegevustesse. see lähenemine nõuab seda, et kasusaajad, riigid teevad jalaväemiinide vastasest võitlusest oma prioriteedi oluline on ka kohalikke pädevusi suurendada ning nende riikide jaoks, kes ise ennast väga hästi aidata ei saa, peaksimegi eesmärgid äh, paika sättima. lõpuks tahaksin ma öelda kõikidele parlamendiliikmetele, et teatud äh, miinivastase võitluse tegevusi on rahastatud stabiilsuse ja hinna äh,, hinnavastuse ning äh, humanitaarabi valdkondadest. Äh, näiteks äh, Sri Lanka ja Lõuna-Sudaan on saanud toetusrahasid nende instrumentide läbi. lõpuks tahaksin rõhutada väga olulist aspekti, mis raportis kajastust ei leidnudki. meile teeb muret see, et miiniohvrite arv on kasvanud just nende miinide läbi, mida on mm, kasutanud mitteriiklikud mm, osalised. ja see on probleem kõikidele Ottawa konventsiooni osapoolte riikidele. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et Euroopa Liidu miinivastane tegevus on oluline eh, välisteenistuse tegevus ning suur aitäh selle vajaliku raporti eest, aitäh! suur tänu, proua volinik! ja äh, me katkestame nüüd istungi kuni kella kaheteistkümneni, millal me hakkame hääletama.